president. Dobré ráno, kolegové. tere hommikut. Zahajeno. ja ma avan meie tänase täiskogu istungi. meie päevakorra esimene punkt on härra Tšutase eh, raport ja see puudutab Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande üheksanda aasta aruannet. ja ma sooviksin siin meie ridades tervitada ka Euroopa Investeerimispanga presidenti, kes meie arutelus osaleb ja kõigepealt saab sõna härra raportöör, kolmeks minutiks, palun. mulțumesc mult, domnule președinte. suur tänu härra volinik, härra president Maistat, president. EIB kahe tuhande üheksanda aasta aruanne on osa demokraatlikust protsessist, aruandeid koostatakse igal aastal. see kajastab ka Euroopa Investeerimispanga vastutust Euroopa Parlamendi ees aga mm, tegemist ei ole sugugi mingisuguse lihtsa tavaülesandega. see puudutab Euroopa Liidu tulevikku. Lissaboni lepingu jõustumisega on Euroopa Investeerimispangast saanud ka Euroopa Liidu välispoliitika instrument. tegemist on olulise Euroopa Liidu majanduspartneriga. Slight difficulties with the translation. Okay, thank you. Thank you <clears throat> doresc să le mulțumesc colegilor mei pentru îmbunătățirile aduse. soovin tänada kolleege kõiki neid, kes on aidanud raporti koostamisele kaasa ja tahaksin tänada ka kollektiivselt Euroopa Investeerimispanga personali eesotsas president Maistati ja asepresidendiga. Nad tegid kõik selleks, et et äh, me saaksime raporti äh, koostada, et me saaksime hinnata Euroopa Investeerimispanga laenu andmistegevust nendele riikidele, kes äh, raskustes on, samuti on olulised Euroopa Investeerimispanga investeeringud infrastruktuuridesse, tervishoidu, energ-, energeetikasse. Euroopa Investeerimispangal on Euroopa finantsstruktuurides väga oluline roll. tahaksin teile kaks näidet tuua sellest, kuidas Euroopa Investeerimispank on Euroopa majandust stimuleerinud. kõigepealt äh, VKE-dele antud laenud ning äh, projekti obligatsioonid. üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest on VKE-d ning äh, ka VKE-d saavad kaasa aidata Euroopa Liidu teadus- ja investeerimistegevuse arengus, äh, teadus- ja arendustegevusse. EIB on äh, ületanud oma laenudega seitse koma üheksa miljonit eurot, andes laene VKE-dele. Need ähm, krediidid olid enamasti mikrokrediidid, mis äh, anti VKE-dele, kuid äh, kõikidel ettevõtetel ei ole alati äh, ligipääsu, lihtsat ligipääsu laenudele. laenutaotlused peavad muutuma lihtsamaks, läbipaistvaks, samuti tuleb anda regiona-, regioonide tasandil kaasfinantseerimisvõimalusi selleks, et kasutada paremini ära Euroopa Liidu vahendeid. tahaksin rääkida ka projekti obligatsioonidest või võlakirjadest, mille eesmärk on finantseerida suurprojekte. isiklikult arvan, et, et meil on väga suured lootused nendele projekti võlakirjadele kindlasti saavad suured infrastruktuuriprojektid, suurettevõtted, paremini ära kasutada neid vahendeid selleks, et suurprojekte ellu viia. Nende võlakirjade abil on näiteks võimalik ellu viia transpordi, energeetika ning jätkusuutliku arengu projekte. samuti aitavad need võlakirjad võtmeprojektide elluviimisel, näiteks maanteeprojektid, raudteeprojektid, sadamaprojektid ning vähendada ka Euroopa Liidu energiasõltuvust äh, välisallikatest. kõneleksin siinkohal või nimetaksin siinkohal ära Nabucco torujuhtme. majanduskriisi tingimustes ei tohi ära unustada maksuparadiise. EIP laenude puhul tuleb tähelepanu pöörata sellele, et et laenuraha ei kaoks ära maksuparadiisidesse, vaid rakendataks eh, Euroopa Liidu territooriumil läbipaistvuse puudumine eh, eh, võib tekitada ohu, et, et raha kaob nende käest, kelle jaoks see oli mõeldud ja samuti oleks vaja tõhustada koostööd finantsvahendajatega. EIP peab tulevikus aitama ka arenguriike, sellega saab ta toetada ka Euroopa Liidu välispoliitilisi eesmärke. koha peal arenguriikides tuleks rohkem personali kaasata nende eesmärkide elluviimiseks. sellega praegu lõpetan ja ootan huviga kolleegide annan sõna president Meistadile. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires. president, parlamendisaadikud, kõigepealt tahan teid tänada selle eest, et te kutsusite mind veel kord parlamenti või jälle kord parlamenti selleks, et arutada Euroopa Investeerimispanga aastaaruannet. minu eriline tänu kuulub raportöörile härra Kutasele, kellel tuli hea mõte mitte ainult tagasivaateliselt EIB tööd käsitleda, vaid ka mõelda, mida võiks teha tulevikus ja just sellest tahaksingi teiega kõnelda. Te olete rääkinud siin, et meie halduskogu on võtnud nagu kolm eh, tegevussuunda. Eh, kõigepealt tuleb Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ellu viia, teiseks tuleb võidelda kliimamuutuste vastu ning kolmandaks tuleb toetada Euroopa Liidu välispoliitikat. finants- ja majanduskriisi tingimustes, mis algas kahe tuhande kaheksandal aastal, ehm, püüdis EIB erinevate riikide programmide kaudu aidata päästa panku, stimuleerida majandust ja nagu te teate, ehm, ülemkogu võttis kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris majanduse päästeprogrammi vastu ning EIP-l on seal oma e, osa mängida. meie laenud on neljakümne kaheksalt miljardilt seitsmekümne üheksale miljardile tõusnud ähm, ning ähm, me soovime eelkõige prioriteetsetes sektorites kaasa rääkida. Nendes, mille on välja toonud ülemkogu, eriti aidates VKE-sid, nagu ka raportöör mainis äh, äh, lühemaajalise reageerimisega saime me vältida kõige halvema juhtumist, aga nüüd peame keskenduma strateegiale kakskümmend kakskümmend. kriitiliseks elemendiks on selles strateegias tööhõive tõstmine, tootlikkuse tõstmine, mis peavad keskenduma eelkõige äh, teadmiste kolmnurgale, mille üks osa on siis teadusuuringud, teine osa on innovaatika, kolmas osa haridus Ehm, me tahame kaasa aidata selle strateegia elluviimisele, EIB on kahe tuhande kümnendal aastal e, eraldanud üle nelja miljardi haridussektorile ja umbes seitse miljardit e, teadusuuringutele ja arendustegevusele. nüüd e, loomulikult tahame tööd koos, jätkata koos Euroopa komisjoniga mõelda ka kaasfinantseerimisele ja samuti on meie jaoks oluline eh, riskijagamisrahastu, eh, sest niisuguse vahenda, vahendiga saab eh, Euroopa Liidu vahenditeid kasutades ühendada selle EIP kapitaliga ja eh, nii tõsta laenude väärtust või nende mõju. Ehm, kahe tuhande kümnendal aastal, kahe tuhande kümnenda aasta lõpus on umbes kolmsada üheksakümmend miljonit eraldatud EIP kapitalist. Eh, lisaks sellele Euroopa eh, Liidu vahenditest täiendades äh, neid summasid on, on tõesti suudetud teadusuuringuid toetada, see on võimas instrument ja EIP-l, nagu te näete, on kaasfinantseerimise abil äh, veelgi olulisem äh, roll, kui ta soov, suudab koostööd teha teiste finantsasutustega ja Euroopa Komisjoniga teiseks tahaksin rääkida kliimamuutuste vastasest võitlusest, see on üks Euroopa Liidu prioriteete, aga ka EIB jaoks üks kõige olulisemaid prioriteete, Fukushima õnnetus näitab veel kord, kui tähtis on investeerida energ-, energeetikatehnoloogiatesse, taastuvenergiasse samuti on oluline vähendada kasvuhoonegaaside heiteid eh, kolm, peaaegu kolmkümmend protsenti meie laenudest läheb eh, just nendeks eesmärkideks. Eh, kuus koma kaks miljardit läheb taastuvenergia projektidele, põhimõtteliselt tuuleenergia, päikeseenergia tootmiseks, samuti on kahe koma kolmelt miljardilt aastal kaks tuhat kümme eh, antud laenud suurenenud eh, selleks, et eh, tõhustada energiakasutust, energiatõhusust hoonetes parandada. samuti on kavandatud transporti tõhustamist, transpordimüra ja CO heitmeid vähendada, kõik need äh, Ähm, projektid on meie jaoks olulised, me toetame jätkuvalt projekte, mis on seotud taastuvenergia ja energiatõhususega ning me soovime ka välja töötada äh, metoodika, mis on loomulikult väga keeruline, sest see puudutab keerulisi tehnoloogiaid, selleks, et hinda, hinnata täpselt, äh, milline on kõigi meie finantseeritavate projektide süsiniku jalajälg see aitab meil, meil võidelda äh, kliimamuutustega, mis, nagu ma ütlesin, on oluline prioriteet. ja kolmandaks, äh, mitte keegi ei saa väita, et välispoliitikat saab äh, läbi viia ka või ellu viia ka ilma finantstoetuseta, seda tehakse igal pool maailmas ja Euroopa Liit, kui ta tõesti soovib arendada sellist välispoliitikat, mis ka maailma mõjutab, peab äh, ta tu-, toetuma ka oma nii-öelda finants äh, tegevusele ja loomulikult EIB saab sellele kaasa aidata, liikmesriigid on EIB aktsionärid ja äh, loomulikult on vaja ka liikmesriikide tuge järgmise finants finantsperspektiivi väljatöötamisel aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see oligi kokkuvõttes ülevaade meie töö, kolmest töösuunast eelolevatel aastatel. tänan. aitäh, president. ja nüüd volinik Sefkovitš. suur aitäh, president kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri härra Kutast väga hea raporti eest ja samuti tervitaksin äh, härra Maistati siin täiskogul, sellepärast et minu arvates on väga oluline, et tema kuuleks ka komisjoni seisukohta. ma tahaksin teda tänada ja Euroopa Investeerimiskeskpanka ka selle eest, et nad on äh, jätkanud investeerimist äh, globaalse kriisi tingimustes e, EIB abi oli väga oluline Äh, see pank aitas meil jagu saada laenude vähesusest, äh, aidates mitte ainult Euroopa Liidu riike ja kandidaatriike, vaid meie partnereid kogu maailmas. pank suurendas oma laenutegevust oluliselt ning äh, pööras tähelepanu just nimelt majanduskasvu suurendavatele valdkondadele komisjon jagab parlamendi seis, seisukohta, et ühtekuuluvuspoliitika toetamine ning üleminek vähese süsinikuheitmega majandusele on EIB kes, kesksed eesmärgid me tahame, et EIB Grupp toetaks selliseid instrumente ja programme nagu Jasper, Jeremy ja Lena, et võidelda kliimamuutustega. me tervitame seda, et Äh, on suurendatud laene äh, VKE-dele ning nõuame kvalitatiivsemaid meetmeid selleks, et parandada äh, EIB grupi läbipaistvust. hinnates töö optimaalset jaotust EIB ja Euroopa Keskpanga vahel on samuti vajalik EIB ettevõtmised äh, näitavad, et me peame pöörama tähelepanu optimeerimisele kapitali kasutamisel. väga oluline on leida tasakaal suuremate mahtude ja äh, äh, suurema väärtuse vahel. nüüd räägiksin finantsvahenditest. me leiame, et uuenduslike rahastamisvahendite kasutamine sellistes institutsioonides nagu EIB peaks laienema Äh, omakapital, tagatised, kõik need on maksimeerinud mõju Euroopa Liidu eelarvele ning äh, toonud juurde vahendeid kolmandatelt osapooltelt. lisaks sellele me kasutame üha rohkem ühiseid äh, finantsvahendeid ja riskijagamist ja see kõik aitaks kapitali juurde tuua ning annaks ähm, äh, suurema finantsvõimenduse ka EIB omavahenditele. lõppkokkuvõttes tähendab see seda, et meil on rohkem projekte, mis toetaksid Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ning me toetaksime paremini selle strateegia eesmärke. Euroopa kaks tuhat kakskümmend äh, projekti võlakirjade algatus, mille üle praegu käivad konsultatsioonid, on üheks heaks näiteks Euroopa äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia nõuab suureulatuslikke piiriüleseid investeeringuid selleks, et äh, ette võtta juhtalgatusi ning äh, luua täielikult ühendatud infrastruktuur. projekti võlakirjade algatus näeb ette konkreetsete projektide rahastamist transpordi, energeetika ja sideinfrastruktuuri vallas ning samuti teiste sektorite kaitset, mis aitaksid siis luua aluse jätkusuutlikule tulevasele majanduskasvule ja tööhõivele. mul on väga hea meel, et te toetate oma raportis neid algatusi komisjoni ettepaneku ettevalmistamise kontekstis äh, viib komisjon läbi analüüsi, et äh, oleks tõesti optimaalselt kasutatud kõik uued vahendid äh, dialoogis EIP ja teiste äh, finantsasutustega, me kasutame ära siis nende äh, finantsteadmisi. lõpetuseks räägin ka EIP välistegevusest, sellepärast et see raha, mida EIP kulutab väljaspool Euroopa Liitu, me räägime siin nendest ülempiiridest, mida parlament tahab kehtestada, jutt käib ähm, ühe miljardi äh, eurosest äh, tõusust äh, Vahemere regioonile, selleks, et EIB saaks ähm, tegutseda, et ta saaks toetada demokraatlikke üleminekuid meie partnerriikides. samamoodi me kordame veel kord, kui oluline on, et EIB Äh, kasutatakse ära ülejääke vanadest investeeringutest Vahemere piirkonda selleks, et riskikapitali investeeringuid erasektorisse selles piirkonnas teha. ja me tahaksime, et pank suurendaks oma arengupotentsiaali me peame järk-järgult suurendama personali, kes just nimelt on spetsialiseerunud arengu aspektidele. Äh, kooskõlas äh, komisjoni ettepanekuga loob komisjon töörühma, selleks, et uurida Euroopa koostöö ja arenguplatvormi arendamist, me tahame optimeerida mehhanismide toimimist, äh, laenude andmist äh, EIB-s ja teistes äh, mitme- ja kahepoolsetes institutsioonides ma arvan, et selline platvorm aitaks luua sünergiat ning soodustaks koostööd EIB ja teiste finantsasutuste vahel. sellega seoses tahaksin mainida, et vastastikuse mõistmise on memorandumis et kirjutati alla siis Euroopa Komisjoni ja EIP vahelisele vastastikuse mõistmise memorandumile, aitäh. ja nüüd saab sõna härra Odi eelarve kontrolli komisjonist. suur tänu härra volinik, president, härra Meistat, ähm, tervitan teie sõnavõttu. Te juhatate panka, mis on äh, nii-öelda äh, valitsustevaheline organisatsioon äh, ja tahaksin eelkõige välja tuua vajaduse turvalisuse järele. Teil on olul-, teie käsutuses on oluline äh, Euroopa Liidu finantsvahend, teie reiting on kolm A-d, aga meie tahaksime rõhutada veelgi, et ähm, pidevalt teostatakse usaldatavusnormide täitmise kontrolli ja äh, samuti tuleks selle tõttu koostööd teha uute äh, reguleerivate ametitega. tahaksin üle korratada. me teeme ettepaneku et Euroopa Liit oleks samuti Euroopa Investeerimispanga liige, selleks et äh, see teie äh, asutus muutuks veelgi ühenduse kesksemaks. suur tänu ja nüüd järgmisena saab Rahvapartei nimel sõna proua Hüübner, palun. president Maistad. Äh, aitäh, president, president Maistad, kolleegid ka mina räägiksin tulevikust ning peatuksin kolmel asjal kõigepealt majanduskasv ning Euroopa vajaduste struktureerimine. selleks on vaja investeeringuid ja investeeringute rahastamist. Äh, legitiimne küsimus on loomulikult, kust see raha saab tulla, minu arv, mina arvan, et äh, sellele küsimusele vastamisel mängib olulist rolli Euroopa Investeerimispank ja temaga seotud institutsioonid minu arvates on oluline meeles pidada, et eelseisvatel aastatel seisame me silmitsi äh, suure konkurentsiga rahastamise osas, meil tulevad äh, eelarvekärped, meil on pangandussektor, kus valitseb suur ebakindlus, et kas normaalne rahastamine taastub või ei ning loomulikult Euroopa Liidu eelarve jääb endiselt liiga väikseks, et olla tõhus ja kõiki meie probleeme lahendada. niisiis EIP on selle, selle, seda kõike arvestades väga oluline. teiseks, me hindame seda, et te olete üle läinud uuenduslikele rahastamisvahenditele ja projektivõlakirjadele, hindame ka seda, mida te olete teinud siiani, te tõite väga palju näiteid, tagatised, riski jagamine, kohalike ja regionaalsete regionaalsete ja avaliku sektori investeeringute soe-, toetamine, avaliku erasektori partnerlus. kolmas aspekt, mis minu jaoks on äärmiselt oluline, on see, et me teame, et halb õiguslik raamistik võib eh, igasugustele püüdlustele lõpu teha ja seetõttu me tahame luua sellist reguleerivat raamistikku, mis oleks palju eh, julgem, mis eh, mängiks ka sellist võimendavat rolli, mis EIP-l on Äh, nii et, et meil oleks äh, võimalik kasutada konkreetseks otstarbeks kohandatud finantsvahendeid. me loodame, et äh, et koos Euroopa Komisjoniga me suudame saavutada sellise julgema reguleeriva raamistiku ning seda me kindlasti toetame, aitäh. aitäh, proua Hüübner ja nüüd härra Berman sotsiaaldemokraatide nimel. president ma tahaksin tänada härra Kutast suurepärase raporti eest samuti tahaksin tänada teda selle ülevaate eest, mis ta andis. ma peatuksin ühel aspektil, nimelt äh, suhted Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. Euroopa Parlament on EIP välismandaadi osas kaasseadusandja. kõik äh, need panga tegevused, mis leiavad aset väljaspool Euroopa Liitu, kuuluvad ka meie pädevusse. aga nõukogu Äh, ei ole parlamendiga äh, arvestanud, ei ole arvestanud parlamendi ettepanekutega. minu arvates on täiesti normaalne äh, et nõukogu jaoks on see täiesti normaalne öelda, et parlamendi ettepanekud ei ole lihtsalt aktsepteeritavad, kui me räägime näiteks EIB rollist võitluses kliimamuutustega või nendeks suuremast EIB rollist mikrokrediitide osas võib-olla nõukogu peaks äh, uuesti läbi vaatama, kuidas ta ikkagi defineerib parlamendi rolli, sellepärast et nüüdsest on nõukogu ja parlament võrdsetel alustel ning äh, äh, parlament ja nõukogu peavad kutsuma komisjoni üles koostama uusi reegleid EIP rolli kohta, nii et, et ma arvan, et kaasseadusandjad peaksid olema üksteise suhtes avatud, on lubamatu, et parlamendi ettepanekud lihtsalt niisama tagasi lükatakse. nõukogu käitub lubamatult, minu arvates on ka absurdne, et nõukogu esindajad täna hommikul kohal ei ole. EIP on Euroopa välistegevuse seisukohalt väga oluline, see on äärmiselt oluline kolmandate riikide arengule Ehm, tegemist on institutsiooniga, mis saab edendada majanduskasvu ja head inf-, infrastruktuuri. Ehm, see on äärmiselt oluline arengumaade arenguks, loomulikult me peame kilma, kinni pidama Lissaboni lepingust ja sealsetest eesmärkidest, vaesusevastane võitlus on üks nendest. Euroopa Parlament sooviks, et vaesusevastane võitlus ning arenguriikide aitamine oleks panga mandaadis selgelt sees. aitäh! proua Kular liberaaldemokraatide nimel. Oui, merci, monsieur suur tänu, härra president, austatud panga president, tahaksin rõhutada ühte punkti. kui me selle raportiga tööd alustasime, siis äh, oli tekkinud juba karjuv vajadus pikaajaliste investeeringute järele, arvestades seda, äh, kuidas kriis oli arenenud Euroopa Liidus. nüüd äh, meil on vaja pikaajalisi investeeringuid ning teie asutus mängib olulist rolli selles arvestades kõike seda, mis on toimunud viimasel ajal iseäranis äh, Vahemere lõunakaldal, tuleb arvestada meie energiaallikate valiku äh, tähtsust. Äh, kindlasti on siin äh, parlamendis neid, kes toetavad teie tegevust, Jean-Pierre Audi ütles ka, et äh, sel hetkel, kui me kõnelesime äh, järelevalvest, siis ähm, räägiti ka teie panga järelevalvest, ma, kindlasti on meil olulisi mõtteid, aga ma äh, mõtlen ka selle pära-, peale, miks pole uuritud äh, avaliku ja erasektori äh, partnerluse paremat, paremaid ärakasutamisvõimalusi, samuti kuidas maksumaksja raha paremini kasutada ma soovisin öelda, et me tahaksime rohkem pikemaajalisi investeeringuid ning kontrolli. Nendes valdkondades saame me kindlasti rohkem koostööd teha ja me so-, toetame teid ja me soovime, et kõik need hiljutised sündmused paneksid teid mõtlema natukene äh, laiemale perspektiivile. tänan. suur tänu ja nüüd härra Konfin, Rohelised suur tänu, härra president, austatud panga president, rohelised traditsiooniliselt, nagu te teate, toetavad EIB-d, meie jaoks on see avaliku poliitika elluviimise instrument ja ehm, samas oleme me väga nõudlikud panga suhtes meie nägemus EIP-st on see, et äh, pank on iseseisev see tähendab seda, et äh, tal on muidugi äh, teatud piirangud, äh, mitmed kolleegid rääkisid siin juba sellest, et võib-olla peaks näiteks üldised pangandussektori piiravad tingimused kehtima ka T-panga kohta ja samas äh, ei, ei ole te iseseisev sellepärast, et te kasutate maksumaksja äh, raha ja äh, seetõttu äh, kehtivad teie kohta võib-olla teistsugused reeglid kui lihtsalt avaliku või erasektori kohta ja meil on ka oma mõtted, kuidas teie tööd veelgi paremaks äh, muuta. kõigepealt seoses maksuparadiisidega, see punkt on väga oluline meie jaoks, aga ka enamuse parlamendi liikmete jaoks, sellepärast et kriis on näidanud, et just äh, maksuparadiisid võivad ohustada ja hapraks muuta kogu meie finants, finantssüsteemi ja enamus parlamendis toetab seda mõtet, et te peaksite äh, veelgi suurendama läbipaistvust ettevõtetele edastatavate laenude puhul, et need ei äh, kaoks ära maksuparadiisidesse. ma tean, et teil on äh, teatud piirangud kohapeal tegutsemiseks, aga ikkagi, äh, kui teil on kõik Euroopa äh, nii-öelda lahingurelvad äh, teie käsutada, siis, siis kindlasti on võimalik seda kontrollida. ja me soovime, et te kontrolliksite neid ähm, ting-, neid ettevõtteid, kellele te kellele te laenu annate, et nad ei oleks kindlasti mitte mingil juhul äh, maksuparadiiside mustas nimekirjas. nüüd teine küsimus, mis väga oluline meie jaoks on see, äh, see, millest ka Silvi Kular rääkis, nimelt äh, kontroll, äh, kollektiivne vastutus projektide puhul, sellepärast et ähm, maksumaksja raha tuleb palju läbipaistvamalt ja, ja vastutustundlikumalt kasutada kolmandaks siin tahaksin rääkida sellest, kuidas te mõõdate oma eh, tegevuse kasumlikkust, sellepärast et eh, ühest küljest te koostate küll aruandeid, aga mm, te ju eh, soovite saavutada edu vaesuse vastases võitluses, kliimamuutuste vastases võitluses ja võib-olla need nii-öelda finantside välised plussid tuleksid ka, peaksid ka paremini välja tulema teie töökokkuvõtetes, teie aruandlus peab olema e, võimalikult laiaulatuslik ja mitte keskenduma ainult e, teie töö rahalisele väärtusele. E, samuti tahaksin rääkida kliimamuutustest, raportis on öeldud, et te peate arvestama Euroopa Liidu ühte kõige olulisemat äh, eesmärki vähendada äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks CO2 emissioone kaheksakümne protsendi võrra, aga see ei ole võimalik ilma vastavate projektide rahastamiseta. president ütleb, et äh, teie kõneaeg on läbi ja nüüd soovitakse esitada kõnelejale küsimus sinise kaardiga. härra Kaufang, äh, olete te kaalunud seda, et Euroopa investeerimis äh, Panga kasutamine avaliku äh, poliitika vahendina, mida teie erakond äh, propageerib, ei toimu Euroopa Liidu maksumaksjate kulul, eriti Suurbritannia maksumaksjate kulul. olete te seda üldse kaalunud? minu vastus on väga lihtne. EIP on maksumaks, Briti maksumaksjale palju äh, kallimaks läinud kui teistele, iseäranis just erasektoris minu arvates on Briti äh, maksumaksjate äh, huve ka seetõttu paremini kaitstud. suur tänu! aitäh! ja nüüd proua Swinburne Euroopa Reformimeelsete Konservatiivide nimel aitäh, president, parlament on siin kojas tunde arutanud, kuidas Euroopa järelevalveameteid, mis finantsteenuste eest vastutavad, läbipaistvamaks ja aruandekohustuslikumaks. tulemuseks on äh, selliste äh, asutuste loomine, mille üle parlament teostab järelevalvet, aga selles kriisijärgses finantsaruandluse õhku, õhkkonnas ja Lissaboni järgsete muudatuste õhkkon-, õhkkonnas tuleb äh, samasugust järelevalvet teostada ka olemasolevate institutsioonide üle, sealhulgas ka EIP üle. arvestades selle panga keskset rolli, Euroopa Liidu liikmesriikide strateegiate rahastamisel ja välistegevuse rahastamisel, tuleb parandada selle asutuse aruandekohustuslikkust parlamendi eest. panga laenutegevus peab olema hinnatud samamoodi, nagu me hindame oma kommertspankasid. tuleb läbi viia äh, rangeid äh, stressiteste ning äh, kõik finantstehingud peavad olema bilansis ning kui kasutatakse riski, siis meie peame andma loa riski äh, piirideks, sellepärast et igasugused äh, ebaõnnestumised näitavad seda, et taks-, maksumaksja peab jällegi maksma äh, seda eriti olukorras, kus pank töötab välja uusi finantsinstrumente. aitäh, proua Swinburne ja nüüd härra Kluute kuue nimel. suur tänu, härra volinik, härra Maestat, lugupeetud kolleegid. EIP kõige olulisemaks eesmärgiks on Euroopa projekte pikaajalise finantseerimise kaudu toetada ja see tähendab, et EIP on seotud Euroopa väärtustega. see tähendab siis sotsiaalstandarditega, keskkonnastandarditega ja samuti ka jätkusuutliku majanduse arendamise eesmärgiga ja tööhõive suurendamisega. Need vabaühendused kes kohapeal EIP rahastatud projektidega tegelevad, neilt me kuuleme, et paraku ei ole nende eesmärkide saavutamine sugugi tagatud ja seda on ka eelkõnelejad juba maininud. vabaühendused kritiseerivad eelkõige just läbipaistvust, näiteks vaatame kas või kuidas Itaaliat kontrollitakse, see, kuidas EIP vahendite kasutamise osas kontrolli tehakse kuidas EIP suhtub sellesse kriitikasse, kuidas EIP e vastab sellele kriitikale? samuti on meil teada, et vabaühendused nõuavad EIP-lt, et mis, et vahendeid eraldataks läbipaistvamalt, samuti, et äh, rahastamise tingimused oleksid selged. vabaühendused teevad veel ettepaneku, et antaks ka äh, rohkem informatsiooni nende projektide kohta, mida EIP hakkab rahastama, enne kui rahastamine on antud, eriti mis puudutab projekte, mida rahastatakse kolmandates riikides, et uurida ka, kas nad on, vastavad kõikidele sotsiaalsetele keskkonnatingimustele. samuti on oluline ka Euroopa Liidu standarditest kinnipidamine, mis puudutab sotsiaal- ja keskkonnatingimusi, seda on ka vabaühendused kritiseerinud ja projektid, mis nendele standarditele ei vasta, neid ei tuleks ka rahastada. ja lõpetuseks veel üks märkus, mis puudutab energiapoliitikat. jätkusuutliku ja turvalise energiavarustuse eesmärk on õnneks veel EIP üheks eesmärgiks, kuid arvestades katastroofiga Fukushimas, peame me siiski rohkem keskenduma taastuvallikatele, ohututele süsinikuheitmete vabadele energiaallikatele ja eelkõige just nendes investeeringute valdkondades, mida EIB rahastab, peaks sellele kõige rohkem tähelepanu pöörama. suur tänu! ja härra Hans-Peter Martin esitab teile sinise kaardi küsimuse, kas te vastate sellele küsimusele, võtate selle küsimuse vastu, jah, selge, palun, härra Martin. EIB selgitas, et nemad oma nägemuses näevad, et EIP saab toetada ka kolmanda riigi projekte ja teie just rääkisite sellest, nendest koostööprojektidest kolmandates riikides ja ma sooviksin ka teada, et mida teie arvate sellest põhimõttes, et et kuidas EIP saab ähm, paremini toetada neid projekte, mida teevad ka hiinlased äh, kolmandates riikides. ja teil on õigus nüüd vastata, jah, praegu on väga keeruline üksikasjaliselt sellele vastata, aga me oleme väga palju aruandeid vabaühendustelt saanud ja ma saan need teile ka esitada. ja ma arvan, et ka EIB on nendega tuttav ning nendes aruannetes vaadatakse täpsemalt, kuidas äh, näiteks Aafrika riikides, Aasia riikides äh, Ähm, arenguabi EIP äh, toetab ja seal on ära toodud ka vastav kriitika, nii et kui teid huvitab, siis ma saan need aruanded teile esitada. suur tänu, härra Klute. ja nüüd härra Blum EFT nimel um,. Yes, I jah, ma võtan täna sõna äh, mainimaks paari asja, millest võiks teile kasu olla. mina olen kolmkümmend viis aastat olnud investeerimispankur, haldur, nõustaja, majandusstrateegia ja mitte kunagi ei ole ma ostnud äh, midagi kehva oma klientide jaoks, aga viimastel aastatel olen, äh, on mind sunnitud maksumaksjana ostma selliseid kehvas seisus pankasid ja mitte ainult Suurbritannia omi, vaid ka välismaiseid. nii et, et jälle sirutatakse käsi Briti maksumaksja taskusse, et Portugali jaoks raha võtta. kui mina soovin investeerida välismaale Äh, siis mina lähen tärkavate turgude fondide juurde, mina ei soovi mingit äh, äh, riigistatud Mickey Mouse'i panka, kes minu raha investeerib kuhugi ja miks ma ütlen Mickey Hiire pank, sellepärast et see, mis ma teist siiani, teilt siiani olen kuulnud, on see, et kuidas te hakkate raha investeerima ilma muutmisse, mina pole nii palju lollust, kui ma elus kunagi kuulnud. kliima on kogu aeg muutunud, miks me selleks veel raha kulutame, no mina ei taha investeerida teie panka ja ei taha ka Suurbritannia rahvas. ning kui te tahate oma kolme A reitingut säilitada, siis palun ignoreerige selle koja roheliste ja, ja tüdinud kodu, koduperenaiste ja teiste nõudmisi äh,. äh igasugused päikesepaneelid äh,, Äh, kaelkirjakute kodumaal ajavad teid ruttu pankrotti. suur tänu ja nüüd saab Hans-Peter Martin sõna, härra Raamat. suur tänu. siin on äh, tõesti väga suure võimekusega tegu, kui äh, reaalsustunnetus selliselt maha surutakse. jah me peame ikkagi arvestama sellega, kuidas pangad on investeerinud ka usalduse tõstmisse. ma võin julgustuseks öelda, et EIP on äärmiselt oluline instrument kolmes valdkonnas. ma arvan, et see, mida härra Klute selgitas, seda me peame, peame kaasama ka sellesse strateegiasse, mis läheb äh, väljapoole, sellepärast et on täiesti kohutav vaadata, kuidas Hiina investorid, riiklikud investorid ja aina enam ka poliitilised äh, investorid on esindatud seal paari eh, silla ehitusega kolmandates riikides ja siis, kui küsitakse, kus on Euroopa Liit, siis ei, ei ole Euroopa Liitu seal kuskil näha ja me ei saa sellist suunda jätkata. eriti nüüd, mis puudutab VKE-sid, eh, VKE-d eh, saavad ainult karistada pankade poolt, mis on hu-, suunatud ainult kasumijahile ja neil on vaja sellist tuge ja samuti meil on vaja ka arvestada Jaapani ähm, katastroofiga. suur tänu nüüd, härra Kose. härra president, äh, pärast seda, mis ma siin kuulsin, äh, mis muide ei ole sugugi väärilised meie parlamendile, tahaksin siiski öelda, et enamus meist toetab Euroopa Investeerimispanka, peab tema tegevust positiivseks. Lissaboni lepinguga äh, sisse toodud muudatused annavad võimalusi uueks tegevuseks, äh, mis siis võimaldab veelgi tõhusamalt vastata äh, ma-, maailma finantsolukorrale. oluliseks peame me ka VKE-de toetamist ning EIP panust Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika arendamisse Neid tegevusi tuleb veelgi täiustada, samuti on oluline strateegiliste investeeringute suurendamine Euroopas. selles suhtes äh, paluksin teid, et te toetaks neid, äh, kes äh, soovivad pikaajalist investeerimist toetada, mitmesugused hoiupangad ja nii edasi samuti on oluline arvestada praeguste äh, raamatupidamistingimustega, kuid äh, praegune auditeerimise raamatupidamispraktika ei äh, toeta pikaajalisi finantseeringuid, seega ilmselt tuleb midagi kohandada, täi-, täiustada, nagu te ütlesite, see pikaajalised finantseeringud annavad Euroopale uue perspektiivi EIP on äh, ka oluline äh, välistegevuse finantseerimisel iseäranis äh, Vahemere riikide toetamisel sihipärase finantseerimisega saab EIB kindlasti kaasa aidata ka Vahemere Liidu riikide arengule ning Vahemere riikide demokratiseerimisele kuigi nende tulevik praegu hetkel on veel ebakindel. loodame, et Euroopa Liit toetab teid, tänan. suur tänu, järgmisena härra Sanchez Presedo. suur tänu, härra president, lugupeetud härra volinik, lugupeetud härra EIP eh, e president, lugupeetud kolleegid kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri suurepärase raporti eest. EIB peab tegutsema kiiremini ja paremini, teil on väga suured äh, eesmärgid, väga suured väljakutsed, arvestades praeguse olukorraga ja seoses finantskriisiga on nõudmised äh, ja vajadused veelgi suuremaks muutunud, eriti mis puudutab laenude valdkonda. meie majandusmudel on sattunud surve alla ja seetõttu on EIP roll niivõrd oluline oluline on see, et EIP jääb äh, tugevaks äh, finantsasutuseks, äh, mis suudab ka vajalikke projekte toetada, toetada neid selliselt ja selliseid projekte, mida kommertspangad nii soodsatel tingimustel toetada ei suuda. me teame, et EIP on vähese aja jooksul oma tegevust suurendanud näiteks kolmkümmend protsenti VKE-de osas konvergentsi piirkondades ja oluline on ka EIB roll kliimamuutustega. pikaajaline eh, finantseerimine on oluline, et Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke saavutada ning me teame, et kriisiolukorras on keeruline eh, leida laene just selliste eh, projektide rahastamiseks oluline on see, et viiakse edasi sellist arengut, kus luuakse platvormid ka teiste finantsvahenditega koostööks. see puudutab ka paremat vahendite kasutamist, me peame praegu õigesti tegutsema. suur tänu ja nüüd härra Ellis Uh, äh, härra president, ma võtan sõna Suurbritannia esindajana, kes usub, et me peame olema Euroopa Liidus ja seda muutma äh, äh, härra Bloom, kes esindab Ühendkuningriigi sõltumatuse parteid, ei esinda Suurbritannia rahvast, neil ei ole alamkojas kunagi olnud esindajad ja ilmselt nad lähitulevikus teda ka ei saa ma arvan, et äh, siin selles arutelus keskendume me pragmaatilistele asjadele ja vaatame, kuidas oma raha eest ka midagi vastu saada. ma tahaksin investeerimispanga direktorit tänada, äh, juhat-, presidenti tänada selle töö eest, mida ta paljude aastate jooksul on teinud ja minu küsimus on tegelikult äh, seotud projekti võlakirjadega. kui see dokument juunis jõuab, kas te esitate oma dokumendi, mis on komisjoni omast erinev, et me saaksime ka teie seisukohad ja me saaksime neid kõiki võrrelda, kui me mitme aastat finantsperspektiivi ettevalmistamine, kas neid äh, projektivõlakirju hakatakse kasutama väljaspool Euroopa Liitu või kasutatakse neid transpordisektoris, nagu volinik ütles, ja kõige olulisem, kas oleks võimalik säästa midagi struktuurifondis ja ühtekuuluvusfondis ja saada niimoodi täiendavaid rahalisi vahendeid infrastruktuuri jaoks, sest et see minu arvates oleks äärmiselt oluline järgmist finantsperspektiivi silmas pidades. aitäh, härra Elles ja nüüd härra Morganti, palun. härra president, lugupeetud kolleegid. EIP raport pöörab tähelepanu mõningatele äärmiselt olulistele punktidele, siin keskendutakse näiteks aina enam eh, sellele, et kuidas lihtsustada VKE-de juurdepääsu eh, laenudele, samuti räägitakse siin projekti võlakirjadest, see on minu meelest väga kasulik eh, projekt, ettevõtmine ka meie infrastruktuuride ja ka meie majanduse elavdamiseks aga mis puudutab EIP välistegevusi, siin tule, räägitakse siin sellest, et rohkem tuleb siin kaasata vahendeid, kahe tuhande üheksanda aasta äh, raport äh, raportis on ära toodud ka kõik äh, kasusaaja riigid ning ma näen, et Türgi saab kõige suurema osa nendest vahenditest, praktiliselt ühe kolmanda välistegevuseks ette nähtud vahenditest, see on rohkem kui see, mida Itaalia saab. Itaalia vajaks samuti kergendusi äh, laenu saamisel ja ma leian, et see olukord on absurdne. nii et äh, olukord ei saa olla selline, et nii palju vahendeid suunatakse Euroopa Liidust välja Türki, samas kui need vahendid peaksid jääma siia. suur tänu, härra Morganti ja nüüd härra Stojanov. suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda, et parlamendis on väga harva ette tulnud niisuguseid selgeid lühikesi raporteid ja praeguse raportiga seoses tahaksin äh, rõhutada eelkõige EIB tähtsust äh, arengupoliitika toetamisel. kõigepealt toetan EIB tegevust VKE-de toetamisel ja ma arvan, et see on palju olulisem kui Euroopa Liidu võitlus kliimamuutustega. Euroopa Investeerimispank peaks eelkõige oma põhitegevusele keskenduma, mitte roheliste tehnoloogiate arendamisele. rohelisi tehnoloogiaid võivad arendada väikesed ja keskmised ettevõtted. jätkusuutliku poliitika arendamisel nõustun eelarve kontrolli komisjoni arvamusega, kes toonitas EIP tegevuse kontrolli vajadust uue pangajärelevalveasutuse abil. aga ma arvan ka, et tuleks sisse seada Euroopa Parlamendi kontroll välisinvesteeringute üle, sest kin-, et me ei tohi lubada, et väl-, väljaspoole läheb investeeringute toetuseks rohkem raha kui Euroopas sees. suur tänu, härra Pallone! suur tänu! EIB roll on veelgi olulisemaks muutunud äh, finantskriisi olukorras, reformid äh, majandusjuhtimise äh, valdkonnas võivad viia selleni, et liikmesriigid Äh, peavad äh, vahendeid suunama Euroopa Liidu olulisteks projektiks, näiteks mis puudutab äh, TEN-E-d ja raudteevõrgustikku. samuti on oluline projekti võlakirjade sisseviimine, see on äärmiselt hea lahendus selleks, et oleks olemas vahendeid infrastruktuuriprojektide ähm, edasiviimiseks, toetamiseks, selleks, et infrastruktuure kaasajastada raport äh, kutsub ka üles suurendama VKE-dele ette nähtud vahendeid, sellega ma olen nõus. ma leian, et EIP äh, peab oma vahendeid äh, suunama eesmärgipäraselt. aga nüüd, mis puudutab EIP tegevust veel, siis ma sooviksin tähelepanu juhtida ka sellele, et VKE-d ei ole tihti võimelised kõiki võimalusi kasutama, sellepärast et projektid on väga suuremahulised ja see tähendab, et VKE-d ei saa nendes tihtipeale osaleda. peale selle on probleeme ka mõningate tähtaegadega, samuti väga bürokraatliku menetlusega, mis on sektorile äärmiselt keeruliselt kinnitada, kuid see on meie jaoks oluline sotsioökonoomiline täiend ja see on oluline ka VKE-de jaoks ja oluline VKE-de jaoks ka, et menetluse eeskirju lihtsustatakse. EIP saab ja peab äh, mängima olulist äh, rolli ka Vahemere piirkonnas. kuid me peame mõtlema kaugemale, me peame pikaajaliselt mõtlema ning EIP peab äh, tagama ka selle, et abi ja toetus tõesti õiges kohas kohale jõuab. suur tänu härra Palone ja nüüd härra Ludvigson. suur tänu. kõigepealt sooviksin rääkida kahest põhilisest elemendist eh, selles raportis. kõigepealt EIB mängib keskset rolli ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias ja see puudutab mitte ainult investeeringuid rohelisse infrastruktuuri. Euroopa majandus peab jääma jätkusuutlikuks ja tugevaks ja seetõttu me peame rohkem ähm, tähelepanu pöörama ka infrastruktuuriprojektidele, transpordisektorile, sadamatele. me peame tõhusamaid ja keskkonnasõbralikumaid transpordikanaleid äh, looma. ja EIP peab äh, rohkem aktiivsemaks muutuma nendes sektorites, me peame siin vaatama, millised on uued paindlikud äh, finantsmudelid äh, ja seetõttu ma leian, et projektivõlakirjad on õige samm õiges suunas, kuid neid tuleks äh, täiendada ka uute finants, finantseerimise alternatiividega. tuleks välja arendada ka selline mudel, mille eesmärgiks on ka produktiivsem koostöö Euroopa Liidu kõikide tasandite vahel EIP mängib olulist rolli ka Euroopa Liidu arengupoliitikas, siin on aga veel arenguruumi, samuti EIP tegevus peab äh, läbipaistvamaks muutuma, nad peaksid rohkem keskenduma ka piirkondlikele tegevustele ja samuti keskkonna muutused, vaesusevastane võitlus, kõikide nende aspektidega tuleb arvestada, kui EIP oma projekti otsused langetab. suur tänu ja härra Ludvigson ja nüüd viimasena saab sõna, sõna, voorusõna härra Stevenson. aitäh. Äh, äh, EIB esindab, eraldab ligemale milja-, miljoni euro, euro igasuguste energiaprojektide jaoks Suurbritannias ja see on kooskõlas võitlusega kliimamuutustega praegused kriteeriumid, mille järgi EIP-s rahastamine toimub, ei ole eriti läbipaistvad, kui hakatakse uurima, kas neid projekte ka korralikult läbi rakendatakse. kuus miljardit eurot on eraldatud eh, tuuleenergiaprojektide arendamiseks kogu Ühendkuningriigis, aga ei B lihtsalt äh, eraldab valitsusele raha ega kontrolli, kuidas seda raha kasutatakse, minu arvates nii ei sobi äh, Äh, tuuleenergia äh, firmad Suurbritannias välja, väidavad, et nende turbiinide võimus, võimsus on kolmkümmend protsenti, tegelikult oli ainult kakskümmend üks protsenti, nii et, et samas praeguses olukorras nõudmine energia järele aina kasvab, sellised turbiinid aga ei ole majanduslikult elujõulised ning muudavad tarbijate olukorra veelgi halvemaks, samas CO2 heitmed ei vähene. tegemist on finantsskandaaliga ning EIB peaks lõpetama tuuleenergia rahastamise. aitäh, härra Stevenson ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru ning ma tean, et proua McInnes on sõna soovinud aitäh, president, ma tahaksin kõigepealt tänada James Ellisit tema tähelepaneku eest, mis puudutas härra Blumi kommentaare. ning äh, tahaksin oma kahele kolleegile Ühendkuningriigist öelda, et kui nad tahavad midagi öelda või meiega teisele arvamusele jääda, siis selleks ei ole vaja meid äh, solvata, te nimetasite meid ekstsentrikuteks, rohelisteks või tüdinud koduperenaisteks mina ei tea, millisesse kategooriasse ta ise kuulub aga nüüd äh, minu sisulisem äh, märkus EIP kohta. Iirimaa on äh, saanud VKE-dele raha sellest pangast, aga võib-olla president või teised mainivad, kui kerge seda raha on saada, sellepärast et väidetakse, et VKE-d on väga entusiastlikud, kui neile laenu pakutakse, aga kui nad seda taotlema hakkavad, siis selgub, et selle laenu kättesaamine on väga-väga keeruline minu arvates oleks äh, sellele küsimusele vastuse saamine VKE-dele suure praktilise tähtsusega. aitäh, proua Mäkines. ja nüüd saab sõna härra Paška. suur tänu, härra president. lugupeetud härra volinik, lugupeetud ähm, EIP president e EIP rajati selleks, et äh, toetada Euroopa Liidu eesmärkide saavutamist nii Euroopa Liidus kui ka äh, väljaspool. EIP rahastab ennast äh, laenudega, mille tagatiseks on liikmesriigid ja me teame, et need vahendid on saavutanud kahe tuhande üheksanda aasta lõpuks üheksateist koma kaks miljardit ja see on äärmiselt suur maht ja seetõttu me sooviksime ka teada, kuidas kontrollitakse riske, mis on seotud selliste äh, vahendite äh, kulutamisega. samuti meid huvitaks intresside küsimus. EIP on, on aruandekohuslane liikmesriikide, Olafi kui ka Euroopa Kohtu ees siin pakutakse äh, välja ka vastav ähm, kontrollisüsteem selleks, et ähm, säilitada või viia läbi järelevalvet usaldatusnormatiivide täitmise kohta ja ja mina leian, et Euroopa Parlament peaks samuti saama pädevuse kontrolli osas selle, selleks, et me saaksime ka parandada läbipaistvust Euroopa Liidu vahendite kulutamisel. suur tänu ja nüüd proua Pasescu. härra president, minagi sooviksin härra Kudasele õnne soovida äh, hea saavutuse eest. raport on hästi struktureeritud, seal öeldakse, et Euroopa Investeerimispanga tegevus peab olema sihipärasem, läbipaistvam, samuti tuleb kaasata finantsvahendajad, kes peavad olema samuti läbipaistvad, vastutustundlikud oluline on strateegiliste pikaajaliste investeeringute toetamine. sellest tuleb keskenduda eelkõige Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikale ja infrastruktuuridele. tervitan seda, et Euroopa Investeerimispank soovib erilist rõhku panna VKE-de toetamisele, kliimamuutuste vastasele võitlu-, võitlusele. EP peab aktiivset eh, infopoliitikat samuti edendama läbi äh, oma partnerite veebilehtede. suur tänu. suur tänu, härra Kantšan, palun. aitäh, president seistes silmitsi majanduskriisiga ning kriisiga Vahemere lõunakaldal, samuti energeetikakriisiga seoses Jaapani tuumaõnnetusega, seda, selle kõigega silmitsi seista on EIP äh, roll väga oluline. ma arvan, et see pank peaks tegutsema nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat, praegu on Vahemere regioonis väga palju olulisi plaane, mida tuleb ellu hakata rakendama. meil on vaja uusi finantsmehhanisme. me kõneleme siin projekti võlakirjadest, aga volinik, kas te võiksite meile natuke täpsemalt kõnelda nende projekti võlakirjade ajastusest ja rakendamisest? ning president Maistat, mis juhtus selle fondiga, mis lood, loodi majanduse taastamise plaani raames? ajastus on praegu väga oluline. kas te võiksite meile öelda, mis, mis on saanud ka Margaritast, see on jällegi üks teine Need aja, ajastamine on praegu kõige olulisem ja nüüd saab sõna härra Rubiks. aitäh, president. mina leian, et see tegevusaruanne, mida pank on esitanud, on vastuvõetav. me kõneleme tulevikust äh, ja seda on täna rõhutanud kõik, ma arvan, et me, meil on vaja strateegilisi kaalutlusi, mis puudutavad pikaajalisi investeeringuid, me ei tohi välistada ka toetusi. Äh, panga kapitali tuleb korralikult hallata ja äh, tuleb keskenduda ka sellistele projektidele, mis võib-olla konkreetset tulu ei anna, aga teevad seda pikemas perspektiivis. ja samuti tuleb äh, parandada tagatiste süsteemi äh, nende maksete kohta, mida tehakse Euroopa Liidu eelarvetesse, on vaja finantskonsortsiumeid, mis teevad koostööd avaliku sektori asutustega, see kõik suurendaks panga tegevuse kvaliteeti, aitäh! härra Matula on samuti sõna soovinud suur tänu, härra president, härra Maistat, volinik. EIB investeeringutest rääkides VKE-desse ning äh, ühtekuuluvuspoliitikasse investeerides äh, arvan, et tuleks aidata eelkõige neid regioone, keda kriis kõige rohkem on puudutanud. projektivõlakirjad, investeeringud infrastruktuuriprojektidesse äh, omavad hiljem kindlasti suure, suurt mõju ja need regioonid, kes ei suuda praegu äh, struktuurifondide vahendeid ära kasutada, peaksid abi saama, abi saama ka EIB-lt. majanduskasvu ja tööhõivet tuleb stimuleerida ning äh, seetõttu tuleb investeerida, e-, teha eelkõige pikaajalisi investeeringuid, äh, seda ka linnapiirkondadesse, Jeremy ja äh, teised sarnased projektid on väga tähtsad olnud, samuti on vaja ära kasutada uuenduslikke finantseerimisvõimalusi ja lõpuks suur tänu raportöörile hea töö eest. ja viimane ja arvatavasti ka, viimane kõneleja siin voorus, härra Kuhn suur tänu, härra president, lugupeetud äh, härra Euroopa Investeerimispanga president. see arutelu on äärmiselt oluline. see on oluline meie liikmesriikide majanduste jaoks. on tulnud välja, et need riigid, kus on tugev struktuur suurte ettevõtete ja VKE-de vahel, need on tulnud kõige paremini kriisidest välja. ja kui ma vaatan Saks-, olukorda Saksamaal, siis ma ütleksin, et meie oleme olukorras, kus meil seitsekümmend 70 protsenti majandusest moodustavad VKE-d ja see tähendab, et me saame neile ka äh, äh, koolituskohti äh, pakkuda ja ka rahastust pakkuda. ja see ongi oluline sõnum, mis me saa-, saadaksime liikmesriikidele, et siin tuleb lihtsustada toetuse saamist, laenu saamist. see on oluline selleks, et me saaksime majanduskasvu rohkem kasvu sisse et me saaksime olla konkurentsivõimelised nii Ameerikas kui ka Aasias ja seetõttu ma leian, et EIP roll on äärmiselt oluline. aga nad peavad ka näitama oma mõju selleks, et majanduskasv tekiks, selleks, et me saaksime majandusfinantskriisist välja tulla. suur tänu teie tähelepanu eest! suur tänu, härra Kuhn! ja näib, et nüüd kõik, kes soovisid sõna vaba mikrofoni voorus, on sõna saanud ja nüüd annaksin sõna siis komisjoni esindajale, volinik Sefkovitšile, et ta meie arutelu kokku võtaks ja vastaks mõningat, mõningatele küsimustele, mis esitati. suur aitäh, president, paljud saadikud viitasid järelevalvele, ma tahaksin teile kinnitada, et komisjon kaalub seda äh, Äh, järelevalvet EIP üle väga tõsiselt. meil on vaja, et, äh, et äh, sellist järelevalvet selleks, et säilitada EIP suurepärast krediidireitingut, aga EIP riigiülene iseloom ning tema põhikirja tät-, sätted ja lepingute sätted tuleb samuti arvesse võtta EIP on viimasel ajal astunud konkreetseid samme selleks, et olukorda parandada, on tugevdatud oma auditikomisjoni, äh, sellel organil on väga suur äh, järelevalvekogemus äh, ning EIP refinantseerimine peab olema kooskõlas väga oluliste aruandenõuetega meie leiame, et Euroopa Pangandusjärelevalveamet ja e- Euroopa Keskpank ei saa teostada järelevalvet EIP üle, aga samas me ei välista seda võimalust, et EIP äh, leiab mingi muu järelevalvesüsteemi, mis näiteks rajaneb vabatahtlikkusel kõneldes koostööst ning komisjoni rollist koostöös EIP-ga, siis ma tahaksin rõhutada, et komisjon juba mängib väga olulist rolli selle panga juhtimisel. me avaldame arvamust panga omavahendite kohta ja meie esindaja on ka panga äh, nõukogus. nii et, et ma tahaksin teile kinnitada, et koostöö komisjoni ja panga vahel on suurepärane. mis puudutab järelevalvet nüüd Euroopa Liidu välisprojektide üle ja eelarve täitmise kinnitamise menetlust, siis ma tahan öelda, et, et enamik nendest projektidest toimuvad Euroopa Liidu äh, arengurahastu raames, äh, mida reguleerib konkreetne määrus ning äh, mis tahes euro-, ja seetõttu Euroopa Liidu rahastamistegevus, mida tehakse koostöös EIP-ga, ei kuulu tavalise eelarve täitmiskinnitamise menetluse alla. ning vastuseks proua Hübnerile ütlen, et me oleme täiesti nõus sellega, et tuleb maksimaalselt ära kasutada EIP potentsiaali, tuleb leida uusi finantsvõimendusvahendeid, pakkuda laene, aidata VKE-sid, eriti Äh, kriisijärgses olukorras ning äh, olukorras, kus laenu on raske saada, seetõttu me äh, püüame leida uuenduslikke lähenemisi, kuidas seda kõike teha ning tahaksin teile meelde tuletada, et uus finants, Euroopa Liidu finantsmäärust hiljuti muudeti just selle, neid uuenduslikke rahastamisvahendeid silmas pidades ja ma viitaksin eriti nendele programmidele, mis on suunatud innovatsiooni ja teaduste, arendustegevuse rahastamisele. Nendest projektidest saadud kogemusi me üritame siis ära kasutada, et töötada välja rahastamisvahendeid ka teistes valdkondades. suur aitäh! aitäh teile, volinik, ja nüüd saab sõna president Maistat. suur tänu härra president, tänan ka kõiki sõnavõtjaid. kuigi mõnedel võib-olla ei olnud õigus, ma ei saa muidugi selle lühikese aja jooksul, mis mulle on eraldatud, vastata kõikidele nendele huvitavatele küsimustele, mis siin tõstatati. kindlasti võib mõne küsimuse vastusega eh, lausa sügavuti minna, iseäranis nende küsimuste puhul, mille tõstatas proua Hübner kui te soovite, et EIP e saaks olulise panuse anda ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia elluviimise, nimelt eh, komisjoni kaasrahastamisel, siis on loomulikult eh, vaja arvestada regulatiivse raamistikuga, mis võimaldab teil eh, arutada meie koostööd uue finantsperspektiivi väljatöötamisel, ärge unustage, et EIB-lgi on oma äh, panus anda. meile tundub, et, äh, et äh, komisjoni ettepanekud on täiesti vastuvõetavad, muidugi on nüüd oluline, et ka nõukogu ja parlament aktsepteeriksid neid, seega ka teil on finantsperspektiivi või finantsmääruse väljatöötamisel oluline sõna rääkides nüüd teistest küsimustest, kõigepealt äh, härra äh, Kanfin tõstatas siin maksuparadiiside küsimuse, EIP on äh, palju rangem äh, poliitika nende suhtes kui teistel rahvusvahelistel finantsasutustel, hiljuti keeldusime me kaasfinantseerimisest äh, äh, teatud projekte, sest eh, meie eh, tingimused on palju rangemad kui näiteks Aafrika Arengupangal, Maailmapangal ja nii edasi. seega me kindlasti eh, püüame vältida koostööd niisuguste asutustega, kes on OECD mustas nimekirjas. aga siin küsiti ka läbipaistvuse kohta üldiselt ja seoses VKE-dega Äh, ei ole eriti palju äh, finantsasutusi äh, minu arvates, kes nii palju toetavad VKE-sid. tahaksin toonitada, et VKE-de arv, nende arv, kes tõesti on saanud krediiti Euroopa Investeerimispangalt või siis vahendajatelt, on jõudnud juba üle kuuekümne tuhande kahe tuhande kümnendal aastal Äh, tahaksin veel toonitada äh, või tuua välja äh, kolme iseloomulikku joont meie panga tegevuses. kõigepealt vastupidiselt sellele, mida mõned siin ütlesid, meie ei kasuta maksumaksja raha. me ei ole maksumaksjalt, Ühendkuningriigi maksumaksjalt mitte sentigi palunud. meie kasutame neid ressursse, mille me ise maailma finantsturgudel ähm, äh, koondame oma äh, käsutusse. meie näiteks äh, saame laenata ja, ja tänu siis intressidest, intressidele saame me uuesti finantseerida projekti soodustingimustel. garant-, teiseks, parlament on andnud meile ka äh, mandaadi äh, välispoliitika toetamiseks, selleks on nähtud ette eelarvevahendid ja me kasutame äh, välismandaati vahend, la-, laenude andmiseks, jällegi intressi tulu ja lihtsalt äh, peab teile äh, äh, ütlema, et tegelikult Euroopa eelarvest ei lähe sinna nendesse vahenditesse mitte, mitte sentigi. Euroopa Liidu liikmesriigid on muide ka Euroopa Investeerimispanga aktsionärid ja meil on seadusega, aluslepingutega kohustus toetada finantsvahenditega Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke. me oleme ainus finantsasutus, kes ei saa projekti finantseerida ilma Euroopa Komisjoni heakskiiduta. ja seetõttu on äh, meil koostöö nii äh, konkurentsi peadirektoraadi kui ka äh, keskkonna peadirektoraadiga, sest me peame rangelt ellu viima Euroopa Liidu poliitikat, järgides Euroopa Liidu eeskirju. samuti äh, kontrollib meid Euroopa Kontrollikoda, me teeme Olafiga pidevalt koostööd ning lisan, et me oleme valmis ka äh, aktsepteerima uue pangajärelevalveasutusega koostööd. Äh, EIB on väga rahul sellega, kui äh, meid ametlikult kontrollib uus pangajärelevalveasutus. Äh, meil on oma äh, auditikomisjon, meil on oma auditeerimiskogemus ja samas oleme me ka uut, uue ametiga valmis koostööd tegema. ning kolmas meie tööd iseloomustav joon on see, et Euroopa Investeerimispank on unikaalne oma oskusteadmiste poolest. me oleme institutsioon, kes teeb koostööd üle saja eksperdiga, spetsialistiga ja äh, mul on äh, ka tõendeid selle kohta, me äh, saame isegi tehniliselt hinnata e, projekte, e, mida me peame finantseerima, sest otseselt me ise ei saa seda teha, aga meil on koostöö ekspertidega. näiteks linnatranspordi puhul, e, energiatõhususe puhul, veekasutuse puhul, kui me VKE-dele toetust anname, on tõesti meil juba kogunenud väga olulisi teadmisi, mis on tõesti unikaalsed loomulikult äh, saame oma potentsiaali rakendada ainult siis, kui saame struktureeritud tihedat koostööd äh, teha ka Euroopa Parlamendiga. kui me näiteks Türgit finantseerime praegu rohkem, siis me saame seda teha ainult siis, kui, äh, kui komisjon ja parlament on seda otsustanud samuti on otsustatud kandidaatriike, riikide finantseerimist äh, suurendada ja seetõttu äh, eraldamegi rohkem toetust ähm, Türgile, Horvaatiale. meie äh, tegutseme lihtsalt selleks, et ellu viia oma mandaati, mille me oleme saanud komisjonilt, nõukogult ja parlamendilt, aga kindlasti saab süstemaatilist koostööd veelgi tõhustada Euroopa Parlamendiga. suur tänu teile! Merci, monsieur president. suur aitäh, härra president ning viimane sõna jääb ära meie raportöörile. suur tänu härra president, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, kes on täna sõna võtnud meie konstruktiivse arutelu käigus. pean tunnistama, et äh, vaatamata teatud kriitikale Te nägite ise, härra panga president, et eh, me siiski tunnustame EIP olulist rolli eh, praeguse majandus- ja finantskriisi tingimustes. Mm, meil on vaja investeeringuid, meil on vaja jätkusuutliku arengu projekte toetada seetõttu tuleb arvestada ka julgete ideedega, me ei pea kartma uuenduslikke mõtteid ja äh, lõpuks tahaksin toonitada, kui oluline on koostöö läbipaistvus, kolleegide nimel tahaksin ka teile kinnitada, härra president, et te võite loota edaspidi Euroopa Parlamendi toele. suur tänu. EIP kahe tuhande üheksanda aasta aruande arutelu on nüüd läbi, hääletus leiab aset kell kaksteist. Läheme edasi nüüd järgmise päevakorra